novembri äh, protokoll ja vastuvõetud tekstid on kättesaadavad, kas selle kohta on kellelgi äh, kommentaare või vastuväiteid, kui ei, siis on protokoll heaks kiidetud